peaksime fakte õigesti kajastama ja seetõttu me peame olema ka, suhtuma ka oma resolutsioonide vastuvõtmisse väga tõsiselt. suur tänu, härra Mirski. ja proua Bassescu on viimane kõneleja, palun. suur tänu, härra president. tänase arutelu väga oluline aspekt